fraktsioonidel eh, ja fraktsiooni liige, kuid peab alla kirjutama deklaratsioonile, millega lubab, et tema käitumine ei ole vastuolus Euroopa Parlamendide sa-, parlamendisaadikule sobiva käitumisega. härra Louis Madrici soovib eh, kaitsta oma parlamendisaadiku puutumist, puutumatust eh, Itaalia tsiviilkohtus ning vastavalt meie kodukorrale saadetakse taotlus edasi pädevale komisjonile. ja viimane teadaanne. vastavalt kodukorra reeglile kolm punkt neli on õigusasjade komisjon oma koosolekul üheksateistkümnendal juulil kaks tuhat üksteist